teil on sõna. suur tänu, austatud komisjoni esimehed, austatud parlamendisaadikud, väga suur privileeg on mul äh, esineda teie ees täna. ma olen täielikult äh, teadlik sellest, et vastutusala, mis äh, mulle laieneb, kui mind nimetatakse Äh, volinikuks teie heakskiidul on südameasjaks kõigile teile siin äh, saalis ja oluline poolele miljardile kodanikule, kes on Euroopa kodanikud. ma võtan selle ettevõtmise vastu entusiastlikult, kuid ma tunnetan seda vastutust, mis sellega kaasneb. ja ma paluksin äh, teie heakskiitu minu kandidatuurile kui õigusküsimuste tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse volinik. ma räägin entusiast-, mis sellepärast, et ma arvan, et me üheskoos suudame nii mõndagi ära teha. nii nagu ka kõik teie, astusin minagi poliitikasse sellepärast, et ma tahtsin anda oma panuse ühiskonda. ma tahan jätta endast märgi maha, muutes inimeste elud paremaks ja ma tahaksin seda teha just nimelt läbi Euroopa Liidu üks äh, minust palju kuulsam ja tuntum äh, Tšehhi poliitik esines kahe tuhandendal aastal siin kojas ja ütles, peamised Euroopa väärtused, mis on kujunenud Euroopa vaimse ja poliitilise ajaloo tulemusena ja nii, nagu nad on omandatud ka teistes maailma piirkondades, on ilmselged. üksikisikute austamine, tema vabaduste austamine, tema õiguste ja tema väärikuse austamine, solidaarsuspõhimõte, võrdsus äh, seaduste ees õigusriigi põhimõtet, kõikide etniliste vähemuste kaitse, demokraatlike institutsioonide kaitse, võimude lahususe põhimõte, poliitiline pluralism, eraomandi kaitse ja vaba ettevõtluse kaitse, turumajandus ning kodanikuühiskonna väljaarendamine. nii nagu ka mitu korda varem oli Václav Havel kahe tuhandendal aastal ka ajast ees ja minu eesmärk on need, need väärtused, mida ta nii ilusti kirjeldas, ähm, realiseerida, tagada see, et neid austatakse ja et neid rakendatakse, need on väärtused, milles ma olen sügavalt veendunud uus õigusküsimuste tarbijate ja soolise võrdõiguslikkuse portfell peaks aitama toestada neid väärtusi, ehitades sildu siseriiklike õigussüsteemide ja Euroopa õigustiku vahel. see aitab äh, kaasa majanduskasvu loomisele, sellepärast et usaldusväärne ja ettearvatav õigussüsteem on eeltingimus majanduskasvuks ja äh, äh, ettevõtlussõbralikuks keskkonnaks, kus eraettevõtlus võib õitseda, kuid kõige olulisem on see, et see on aluseks õiglasele siseturule. nii et minu portfelli keskmes on inimene. Äh, praegused tegevused ja tulevased tegevused peavad andma inimestele äh, valikuvõimaluse, aitavad nende õiguseid kaitsta ja äh, tagavad usaldusväärsuse. kõik Euroopa Liidu pakkumised selles, nendes kolmes valdkonnas äh, tahavad äh, saavutada ühte kolmest, kas anda rohkemaid valikuid, kaitsta enam või äh, panna inimesed rohkem usaldama. ma kavatsen oma mandaadi ajal olla inimeste huvide hääleks, see on suurepärane võimalus, kuidas koondada selle portfelli erinevad osad austatud parlamendiliikmed, järgmise viie aasta jooksul tahan ma midagi muuta nendes valdkondades. ma tahan kõigepealt tagada selle, et inimestel oleks rohkem valikuid. mida see konkreetselt tähendab? see tähendab seda, et inimesel peab olema õigus valida, kus ta elab või töötab Euroopa Liidus, peab austama tema liikumisvabadust. jah kuritarvitamistele tuleb vastu astuda, kui neid peaks esinema, kuid põhivabadus äh, vabalt liikuda ei tohi kunagi sattuda küsimärgi alla. see tähendab ka seda, et inimestel on õigus olla need, kes nad tahavad, elada ilma diskrimineerimiseta. Äh, nad peavad elama äh, kartmata tagakiusamist. kui Euroopa Liidul on pädevus nende õiguste rakendamiseks, peaks Euroopa Liit seda ka tegema see tähendab seda, et tuleb äh, näiteks äh, klaaslaest läbi murda, et äh, naised saaksid olla arstid, koolidirektorid, poliitikud või kes iganes samal alusel, kui, kui seda on mehed ja saada selle eest sama palju palka. ma kavatsen ähm, naisi kaitsta iga etteput-, ettepaneku puhul, see annab, see aga tähendab ka seda, et tarbijatele tuleb anda äh, võimalus teha valikuid nii äh, e-kaubanduskeskkonnas või äh, ta tavalises keskkonnas, olgu tegemist äh, suure internetikaubamajaga või väikse nurgapoega. see on ka vabadus astuda partnerlusse, abielluda, osta maja või minna pensionile, avalike hangete süsteem, omandiküsimused, see tähendab valikuid kõiki nendes küsimustes. nii palju valikuvabadusest. teiseks ma kavatsen kaitsta inimeste õigusi. ma kavatsen aidata asepresident Timmermansi kavatsen talle anda oma täistoetuse õigusriigi põhimõtete rakendamisel ja põhiõiguste harta elluviimisel. selleks, et tagada see, et vajalik kontrollisüsteem, mis on sisse ehitatud meie demokraatiatesse, leiaks ka järgimist. me peame võitlema selle eest, et Euroopa liitub nii kiiresti kui võimalik inimõiguste konventsiooniga. ma tahan tagada selle, et üksikisiku õigused on kaitstud läbi äh, kaasaegse andmekaitsereformi vastuvõtmise. ma tahan tagada selle, et eurooplastel oleksid võrdsed äh, õigused ka Ameerika Ühendriikides. ma tahan tagada seda, et rahvusvähemused näiteks nagu äh, romid, et neid ei diskrimineeritaks ja et nad oleksid kaitstud ja et nei, nad oleksid lõimitud ühiskonnaga senisest rohkem. ma tahan kaitsta meie ühiskondade kõige haavatavamaid, see tähendab lapse õiguste kaitse, eriti internetis. ma tahan tagada selle, et äh, nendel on öö, äh, võimalus saada õiglase kohtumõistmise aluseks kriminaalkaasuste äh, puhul. ma tahan toestada Euroopa prokuröri ametkonda selleks, et kaitsta Euroopa maksumaksja raha. ma tahan näha, et äh, kõikides sektorites, sealhulgas ka finantssektoris, käitutatakse vastutustundlikult. ettevõtete sotsiaalne vastutus on seotud tarbijakaitse ja andmekaitsega, ma kavatsen Euroopa Pangandusjärelevalveasutusega teha koostööd selleks, et reeglid, mis on seatud pankurite boonussüsteemidele, rakenduksid. me peame tagama ka selle, et need tooted, mida me tarbime, on ohutud. minu huvides on see, et tooteohutuse ja turu järelevalve pakett võetakse vastu nii kiiresti kui võimalik. ja kui ma veel räägin kaitsest, siis ma mõtlen nende naiste saatusele, kes kannatavad vägivalla, olgu see siis koduvägivald või, või äh, seksuaalelundite sandistamise all, mis on ebainimlik praktika. see läheb vastu kõigele sellele, mille eest võitleb Euroopa Liit. taolise vägivalla ohvrid vajavad meie häält. kolmandaks, ma tahan äh, luua usaldust äh, Euroopa Liidu õigussüsteemide suhtes me peaksime olema tõesti ühinenud mitmekesisuses, kuid samas tuleb tagada see, et meie erinevad äh, kultuurilised äh, ja poliitilised süsteemid ei oleks vabaduse, õigluse või siseturu tõkenditeks. kodanikul peab olema usaldus õigussüsteemi vastu ja õigussüsteemid peavad äh, teineteist usaldama. vastastikune tunnustamine näiteks nagu Euroopa vahes, vahistamiskäsu puhul või äh, kohtulahendite jõustamine teises liikmesriigis on võimalik ainult siis, kui äh, on see, kui selleks on vajalik vabadus, usaldus. meil on vaja koordineeritust ja miinimum, miinimumstandardeid Euroopa Liidus nii tsiviil kui ka öö, kriminaalõiguse puhul aga kindlasti peame me õppima paremini tundma teineteise õigussüsteeme. kavatsen usaldust luua ka öö, õigusametnike koolitamise läbi selleks, et kõik seadused rakendataks vastavalt nende eesmärgile. ma usun ka sellesse, et e-õigus on suurepärane võimalus äh, tõsta kodanike juurdepääsu võimalusi õigussüsteemile. see on kasulik ka ettevõtlusele ja ma kavatsen sellest interaktiivsema vahendi välja kujundada. ma tahan tagada ka selle, et tarbijad võivad usaldada ostutehinguid ilma et nad peaksid kartma, et neil ei ole võimalust äh, õiguslikule heastamisele teises liikmesriigil, riigis. ma kavatsen äh, teha ettepaneku selles osas, et väiksemamahulised äh, vaidlused oleksid võimalikud lahendada üheskoos ja et konflikti ähm, lahendamistel oleks võimalikud ka teist, teistsugused vahendid kui, kui kohtutee ja ka kollektiivkaitse osas tahan võtta kollektiivse kohtumistamise osas tahan võtta Ähm, konkreetseid samme. ma tahaksin näha suuremaid arenguid konkreetsetes sektorites ja ma tahaksin hoogustada koostööd liikmesriikidega selleks, et tarbijate huvisid kaitsta. austatud parlamendisaadikud, ma tahaksin lisada siinkohal ka ühe isiklikuma märkuse. kaheksa aastat tagasi istusin ma Tšehhi Vabariigis vangikongis, sellepärast et äh, sattusin ebaõigluse ohvriks. see oli väga šokeeriv kogemus. ma ei uskunud seda, et on võimalik keegi panna ilma tõenditeta vangi. Läks aastaid, kuni tõestati see, et süüdistused minu vastu olid illegaalsed, ebaseaduslikud ja valed. ja siit ma jõudsingi õigluseni. pärast seda šokki tahtsin äh, ma selgusele jõuda selles, et kuidas õigus peaks tegelikult ähm, toimima. ja siis ma läksingi juurat õppima, õppisin õigusteaduskonnas Praha ülikoolis. ma astusin selle sammu ka selleks, et äh, jõuda uue ametini varem töötasin ma sektoris, kus minu hea maine oli selleks hetkeks täiesti hävitatud. ja sellepärast nüüd pärast aastaid see kogemus on veel värske ja kui ma öö, puutun kokku ebaõiglusega öö, reageerin ma väga valuliselt ja sellepärast ma tahan õiglasemat ühiskonda, kus inimestel oleks valikuvõimalus, kus nad oleksid kaitstud ja kus nad usaldaksid süsteeme. me ei tohi kunagi unustada lootust, et õigus jääb püsima, minu puhul see nii oli ja Tšehhi Vabariigi õigussüsteem äh, lõpuks hüvitas äh, mulle mulle tehtud kahju. ja loodetavasti enamuse seas on minu hea nime maine taastatud daamid ja härrad, äh, mul on suur õnn võtta üle pagas, mille üle minu eelkäijad on väga uhked. ma tahaksin tänada siinkohal Martina Raifersit, Neven Mimitsat äh, ja Vivian Redingut, kes on esitanud väga palju ettepanekuid. minu taust on regionaalpoliitikas äh, tõukefondide valdkonnas, see on projektide, tähtaegade ja saavutuste maailm. regionaalasjade ministrina täna on minu äh, viimane päev, astun tagasi nimelt homme. kujundasin ma välja strateegia ja väga konkreetsed äh, projektid äh, järgmiseks kümnendiks Tšehhi Vabariigis. uus komisjon läheneb tööle uutmoodi ma täiesti toetan seda uut lähenemist, mille on valinud valitud president ja mis on kirjas tema suunistes ma kavatsen selle uue rolli üle võtta, üritan tõketest läbi murda vastavalt nendele põhimõtetele, mille ma siin välja joonistasin. ma olen täna Tšehhi parlamendi valitud saadik, ma olen poliitik, mitte ametnik ja ma olen veendunud, et ma võitlen selle eest, et oma eesmärkidest reaalsus teha. ma ei saa täna mainida kõiki neid teemasid, millega ma kavatsen tegeleda selle põneva portfelli all, aga meil on ühised eesmärgid ja me saavutame need üheskoos. hakakem pihta ja öö, äh, saavutagem selle, mida oodat-, ootavad meilt kodanikud. kõigepealt andmekaitsereeglite äh, reform, Euroopa prokuröri ametkond, tarbija Äh, õiguste ettepanek ja tooteohutuse määrus. ja ma kavatsen teiega koostööd teha ka äh, uue tegevuskava väljakujundamiseks järgmiseks viieks aastaks, tuues kolm portfelli osa kokku. kui meil kõik see õnnestub, siis kujuneb sellest välja õiglasem siseturg, millest lõikavad kasu nii üksikisikud kui ka ettevõtted ja ma tahan korrata veel kord, ma tahan, et inimestel oleks rohkem valikuvõimalusi, et nad oleksid paremini kaitstud ja et usaldus oleks suurem. suur tänu!